Perché... Sì. Per favore, colleghi, colleghi, se volete prendere posto. Per... kallid kolleegid, palun võtke kohad sisse, et me saaksime alustada. ja ma paluksin, et äh, ajakirjanikud äh, samuti jätaks meile siin natukene hingamisruumi ja meil on ees üks väga oluline kohtumine täna ja rohkem me aega niisama tühja raisata ei saa. et oodata siin saadikuid, kes kellast kinni ei pea. kõigepealt suur tänu äh, komisjoni asepresident äh, Ashtonile, et tema tunneb kella ja on täpselt kohal olnud äh, ja oli valmis alustama kell viisteist null null tegemist on äh, siis uue kohtumisega ja äh, paruness Ashton äh, oma kohalolekuga kindlasti rõhutab seda, kui oluline on meie koostöö Euroopa välisteenistuse ülesehitamisel. proua Ashtoni kohalolek siin on seda märkimisväärsem, et me kõik teame, et juba varem oleme me rõhutanud seda, kui olulised on tihedad kohtumised. kõrgema esindaja ja komisjoni asepresidendi osas korraldasime me ka kuulamise, kus me ütlesime väga selgelt, et parlament kavatseb tulevikus oma rolli täita täies mahus, et panustada tugeva Euroopa välisteenistuse ülesehitamisele ja eeldatavasti täna eh, kuuleme me siis uuest eh, struktuurist sellele uuele ametile ja seega me saame hinnata, et kas see ettepanek, mille eriesindaja on arvestanud eh, ka rahva valitud esindajate seisukohtadega ning kas järgitakse lepingus ette nähtud järelevalve funktsiooni nii nagu on äh, ka õige, ei ole siin täna koos mitte ainult väliskomisjoni saadikud, vaid ka põhiseaduskomisjoni, eelarvekomisjoni, eelarve kontrolli komisjoni, arengukomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ja naisõiguste komisjoni liige. ma ütlen seda kõike alguses siin välja ja reastan hea meelega kõik need arvukad komisjonid, äh, sellepärast et ma ei taha teile muud kui meelde tuletada, kui palju meid täna siin koos on, kui palju sõnasoovijaid on ja seega kõneaeg täna on äärmiselt piiratud. kui te, kolleegid, seega oma kõne ajast kinni ei pea, ei jää mul muud üle, kui teilt mikrofon ära võtta, isegi kui jääte poole sõna pealt seega vaiki. ja meie tänase kohtumise lõpupoole jätame me umbes kakskümmend, kakskümmend viis minutit siis selleks, et kuulata ära ka ülevaade eile toimunud äh, välisministrite kohtumisest. kolleegid, mulle tundub, et sissejuhatusest nüüd piisab, info on teil äh, kõik olemas ja alustagem tööga ja annangi kohe sõna kõrgemale esindajale, komisjoni asepresidendile, paruness Ashtonile. Äh, esimees, austatud parlamendisaadikud, suur tänu mul on hea meel taas olla väliskomisjoni ees mul on hea meel, et äh, mul on võimalus äh, rääkida teiega väga olulistest küsimustest, nimelt äh, siis Euroopa välisteenistuse loomisest. ja nagu härra esimees ütles, siis tänase kohtumise lõpupoole räägime ka eile toimunud välisministrite nõukogust. kõigepealt aga siis välisteenistusest, nagu te teate, välisteenistuse küsimus oli samuti arutelul eile äh, Äh, välisministrite nõukogu ja üldasjade nõukogu ühiskohtumisel ja paar nädalat tagasi oli meil Strasbourgis äh, täiskogus äh, välispoliitika alaline arutelu ja seega suur tänu teile, härra esimees, selle tugeva toetuse eest, mida hääletusel andis parlament ÜVJP alasele raportile. nagu ma tollal Strasbourgis ütlesin, välisteenistuse ülesloomine, üles töötamine on üks äh, suurepärane võimalus Euroopale, ma ütlesin, et tegemist on põlvkonna suurima võimalusega üles ehitada midagi, mis koondab kõik meie erinevad instrumendid, majandus- ja poliitilised instrumendid, aga ka arengu- ja kriisihaldamisvahendid, selleks et toestada ühtset äh, poliitilist strateegiat. võtmesõnad siin on kindlasti äh, sünergiate maksimeerimine Äh, kohmakate menetluste vältimine ning äh, eriti kohapeal meie kollektiivse mõju toestamine minu meelest on tugeva Euroopa välisteenistuse peamiseks põhjuseks see, et Euroopa peab kohanema e, e, kiirelt e, keerulisemaks muutuva maailmaga ning muutuvate võimukeskustega. Te teate kõik, millised väljakutsed meie ees on. riikide haprus, regionaalsed konfliktid, pandeemiad, energiaturvalisus, kliima soojenemine, ebaseaduslik ränne ja nii edasi ja nii edasi. tänane peamine sõnum, äh, rääkides välisteenistuse taustast, on see, et kõik need asjad on omavahel seotud, mis tähendab seda, et meil on vaja kõikehõlmavaid strateegiaid nende väljakutsetele vastuastumiseks. mis tähendab seda, et meil on vaja sellist süsteemi, mis toetab neid süsteeme ja toetab ühtset tegevust koha peal. sama oluline on ka see, et erinevad poliitikavaldkonnad on omavahel seostatud ja see tähendab seda, et Euroopa kaal suureneb. kui me asju lahendame isolatsioonis eh, ja lahendame probleemid teineteisest eraldiseisvalt, on meie rahvusvaheline mõju märksa väiksem. käes on aeg eh, jääda Lissaboni lepingu peamise eesmärgi juurde üles ehitada tõhusam ja tugevam Euroopa välispoliitika me ei peaks oma ambitsioone alandama, vaid peaksime ära kasutama kõiki võimalusi ja kasutama kõiki vahendusi, et ambitsioone suurendada. ma olen rääkinud selle koja mitmete liikmetega ja ma tean, et paljud teist on samal seisukohal. ma hindan väga kõrgelt äh, täiskogus peetud arutelu, see näitab väga selgelt, kui lähedal on meie seisukohad äh, välisteenistuse laiemas kontekstis, me tahame sellist teenistust, mis annab Euroopale võimaluse oma äh, mõju ära kasutada maailma tasandil ja et me saaksime võtta endale kanda globaalsed julgeoleku äh, kohustused, me tahame teenistust, millel on lai pädevus, mis katab kõiki Euroopa Liidu välissuhete valdkonna ning väldib igasugust topelttööd. nii et suur tänu veel kord teile, teie poolt antud toetuse eest sellel olulisel arutelul. ehk mäletate veel, et käisin sellel samal pärastlõunal ka fraktsiooni esimeeste konverentsi ees, rääkisin rohkem välisteenistusest, tegemist oli küll kinnise istungiga, kuid võin ilmselt siin avalikustada, et ma leidsin suure toetuse seal ma tahan algusest äh, peale välja öelda, et ma tean, et parlamendil on väga selged seisukohad välisteenistuse kohta ja loomulikult on teil täielik õigus saada kogu informatsioon selle kohta. mitte ainult ei te pea oma arvamust avaldama selle teenistuse kohta, vaid teil on ülioluline roll ka eelarve ja kaasotsustusmenetluse juures, arvestades siis välisteenistuse kodukorra ja personali eeskirjade koostamisel. parlamendil on väga oluline roll välispoliitikas, sealhulgas ka ÜVJP välismõõtmes. on täiesti selge, et äh, välisteenistus äh, vastutab eelarve pädeva organisatsiooni parlamendi eest. välisteenistus ja ametnikud, kes selles tööle asuvad, peavad alluma samadele finants kontrollimeetmetele, nii nagu Äh, komisjoni ametnikud. ametnikud, olgu nad siis institutsioonidest või äh, välisteenistustest liikmesriikides, ei kat-, kanna mitte samu õigusi, vaid neil on ka samad kohustused. Euroopa Parlamendi mõju seega ei ole ainult eelmõju enne eelarvet, kinnitamist, vaid ka ex-post kontroll on parlamendil siis eelarve täitmise kontrollimise läbi ja ma tõesti loodan, et me lõpuks saame jätta selja taha äh, selle argumendi, et välisteenistus ei ole nii ühendusemeelne kui Euroopa Komisjon või et see on samm valitsustevahelise süsteemi suunas. hoopis vastupidi on olukord. iga kord, kui meie välisteenistus äh, astub samme vastavalt Lissaboni lepingule ja toetab ühenduse tegevust, mida nimetati enne ühenduse meetmeteks, kavatsetakse välisteenistuses kinni pan-, pidada ühenduse meetmetest, me kavatseme koostööd teha komisjoni teenistustega, justkui tegemist oleks ühe komisjoni peadirektoraadiga. ja otsused selles vallas on jätkuvalt komisjoni ettepanekud või siis kolleegiumi poolt vastu võetud otsused eelarve. parlamendi roll ja mõju kindlasti siin suureneb. tegemist ei ole enam härrasmeeste kokkulepetega selleks, et piirata parlamendi äh, poolset sekkumist ja kontrolli. meie välisdelegatsioonid samuti on aktiivsed äh, Euroopa Parlamendi teenrid. delegatsiooni juhid äh, on alati kättesaadavad, kui Euroopa Parlament äh, uurib äh, meie tegevust äh, ükskõik millises riigis. ja ma e-, endiselt nõuan, et igal meie delegatsioonil oleks ka kontaktpunkt Euroopa Parlamendiga, kõik delegatsioonid välisteenistuse alt saavad ka suunised toetada Euroopa Parlamendi saadikute ametlikke visiite oma asukohariigis veelgi enam, ma olen teinud ettepaneku, et Euroopa eriesindajad ja delegatsioonide vanemametnikud äh, käisid äh, väliskomisjoni ees mitteametlikuks äh, arvamuste vahetuseks enne pärast oma kandidatuuri seadmist ja pärast, enne nende ametisse nimetamist nagu ma aru saan, täna kohtute Kabulis Euroopa Liidu, Kabilius reservööri Euroopa Liidu eriesindajaga Afganistanis ja kohtute lähitulevikus ka meie eriesindajaga Washingtonis. Euroopa Parlament äh, kindlasti äh, mängib äh, oma täisrolli välisteenistuse osas, eriti poliitilise kontrolli äh, Äh, tagajana, nii nagu Lissaboni lepingus on ette kirjutatud, ma kavatsen pidevalt informeerida, informeerida parlamenti ÜVJP peamistest valikutest ja väljakutsetest ja ma olen veendunud äh, selles, et äh, kõik Euroopa Parlamendi seisukohad võetakse arvesse ma tean, et arengupoliitika on üks nendest valdkondadest, mida väga paljud Euroopa Parlamendis väga oluliseks peavad. ma olen teinud konkreetseid ettepanekuid öö, oma teenistuse jaoks et äh, arenguküsimused äh, oleksid meie tegevuses seal, kus nad peavad olema, meie välisteenistus äh, tegevuse keskmes. ma öö, olen huvitatud sellest, et terves maailmas oleks meil geograafilised esindused, ma ei saa minu meelest ei peaks meie suhted ühe või teise riigiga erinema teistest riikidest. sellised horisontaalsed esindused kindlasti ei võta ära pädevust sellest, nendelt äh, arengudelegatsioonidelt, arenguteenistustelt, äh, mida me leiame komisjonis, tegemist on strateegilise üldpildi andvate delegatsioonidega. ja programmeerimisele peame lähenema konkreetselt. seda tuleb näha majanduslikus ja poliitilises kontekstis selleks, et sellest kujuneks efektiivne ja sellepärast peab välisteenistusel olema järelevalve roll ja, ja vastutus strateegilise planeerimise eest. iga-aastane planeerimine, projektide rakendamine, mis on komisjoni pädevuses, äh, kaasab meie delegatsioonid sellesse protsessi, kuid see ei näe ette mitte mingisugust äh, kohustuste nihet. ma kavatsen Piibalski ja Fulega koostööd teha kindlasti arenguküsimustest. välisteenistus äh, kavatseb kindlasti nende suuniseid järgida strateegiliste kavade väljaarendamisel ja loodetavasti nemad omakorda hiljem on valmis ära kuulama ka meie seisukohad. programmi ettepanekud äh, esitatakse lõpuks siis koos, mina teen selle ettepaneku koos vastutavate volinikega siis äh, komisjoni kolleegiumi ees. kogu selles protsessis oleme me ühiselt vastutavad Euroopa Parlamendi eest demokraatlik järelevalveprotsess, mida teie tagate meie koostööprogrammide ees, lisab kindlasti legitiimsust meie programmidele ning see süsteem jääb paika. käsitlesin parlamendi tähtsat rolli loomulikult rõhutan sealjuures ka seda, et parlament ei ole ainukene osapool. nagu algusest peale on teada, eh, on tarvis ka välisteenistuse loomisel komisjoni toetust ja nõukogu eh, poolsed eh, kokkulepped, püüdes leida püüd leida sellist kooskõla kõikide eri poolte vahel ei ole kerge, kuid ma olen siiski kindel, et kui me kõik näitame üles head tahet ja paindlikkust, siis me selle saavutame Ehm, kui iga institutsioon on saanud äh, läbi mõelda minu õigusliku ettepaneku, siis äh, pakutakse välja ka kõigi nelja osapoole jaoks läbirääkimiste raamistik, ehk siis parlament, komisjon, nõukogu ja mina ise. ning kõik need elemendid pannakse selle diskussiooni ajal lauale. kolleegid, me peame töötama äh, kõvasti selleks, et kiiresti lahendusele jõuda, kuid ma loodan, et me leiame lahendused ka järelejäänud probleemidele nii ruttu, kui see on võimalik. see, selleks kõigeks on tarvis pidevat koostööd e, komisjoni teenistuste, parlamendi vahelist dialoogi liikmesriikidega, tööd, ehk siis otsesõnu, teenistuseks kutsutakse välisteenistust ju mingil põhjusel ta peab teenima mitte ainult mind, vaid äh, komisjoni, Relexit, nõukogu, parlamenti ja liikmesriike. ma olen kindel, et kindlasti tahetakse esitada konkreetseid küsimusi välisabiprogrammide kohta, struktuuri kohta, eelarve kohta, kriisihaldusstruktuuride äh, kohta ja hea meelega vastan täna teie küsimustele ning Äh, mu loomulikult samavõrd tähtis on võtta kuulda teie soovitusi, eriti tahaksin tänada härra Verhofstadt ja härra Brocki selle aja eest, mida nemad on pühendanud minule äh, küsimustes, mis neile erilist muret valmistanud on, selle eest olen neile eriti tänulik, suur tänu! Grazie signora alto rappresentante, puntuale nella suur tänu, kõrge esindaja, et ka ajapiiridesse jäite. esimene küsimuste voor koosneb järgmistest kõnelejatest. raportöörid ja kõigepealt siis härra Prokk, kaks minutit. tänan, härra esimees. proua asepresident, austatud kolleegid Euroopa Parlament tõesti soovib rakendada lepingut ja luua välisteenistust, mis on kõikehõlmav ning mis toob endaga kaasa selle, et Euroopa Liidu välispoliitika muutub ühehäälseks. probleem seisneb selles, et meil on kaks õiguse allikat, ühenduse liikmesriikide omad ja proua Ashton, teie peate koordineerima töid äh, lausa kolme institutsiooni vahel, mis teeb olukorra veelgi keerulisemaks. Te mainisite mitmesuguseid äh, punkte, eelarveõigust ja eelarve täitmisele heakskiidu andmist äh, ja oleks parem veel täpsustada neid küsimusi, et kuidas need õigused tuleks täpselt sõnastada meie eelarve pädevad inimesed oleksid selle üle rõõmsad ja samuti tuleb meil kontrolli küsimused äh, täpselt paika panna teatud dokumentide vormis meie nägemus välisteenistusest äh, on selline, et see peab olema laialdane teenistus, aga mitte ühenduse tasandi arvelt. ja me igal juhul tahame lahendada selle küsimuse, et äh, kes teid asendab, kui te ei saa igal pool kohal olla, kas äh, ühenduse küsimustes teevad seda siis volinikud, nagu me organigrammis välja pakkusime, ja kes teeb seda nõukogu poolelt? me ei soovi mingit kõrget ametnikku, näiteks peasekretäri, vaid me soovime poliitilist äh, esindajat ja me ei soovi jätta seda esindamisülesannet ka eesistujamaa õlule. suur tänu, härra Brock. härra Verhofstadt, kaks minutit. suur tänu siin on kolm tähtsat asja, mida rõhutada välisteenistuse loomise juures. kõigepealt, et on ette nähtud õiguslik alus, poliitiline ja eelarveline äh, aspekt äh, on siin tähtis niiviisi, et äh, eelarve kinnitab ja eelarve täitmise kinnitab parlament. nii on õiguslikkusse alusesse kirja pandud ja siin ei ole vaja midagi seletada me peame kasutama neid sõnu, et poliitiliselt ja eelarveliselt on ta äh, aruande kohustuslik parlamendi ees ja nii ongi. parim lahendus on, et meil oleks ambitsioonikas välisteenistus. ja et ta hõlmaks ka äh, humanitaarabi, arenguabi, ähm, naabruspoliitikat, sest kui meil ei ole ähm, kui meil ei ole hõlmatud naabruspoliitikat, siis meil, välisteenistusse, siis see on ju täielik nonsenss, see on esimene ring, mis tuleb kaasata. ja see on ju väga lihtne või teeme siis väikese välisteenistuse, mis ei sõltu komisjonist, väga bürokraatlik, just nii nagu umbes Solanal praegu ja umbes sama palju töötajaid ka, või läheme teises suunas, valime niisuguse laiaulatusliku välisteenistuse, seome tema komisjoniga, sellepärast et me peame ju siduma seda olemasolevate institutsioonidega, mis ei ole bürokraatlik ja võtab ette neid, võtab ette neid poliitikaid, mida ma just loetlesin ja mina arvan, et meie parlament võiks toetada seda teist varianti. ja kolmas küsimus, mida härra Prokk juba siin rõhutas, see puudutab asetäitjaid. asetäitjad on vajalikud, see on täiesti selge, aga asetäitjad peavad olema ka poliitiliselt aruandekohustuslikud parlamendi ees ja see tähendab seda, et nad ei saa olla avalikud teenistujad see peab olema selge sellest ettepanekust, mida te meile kavatsete esitada. suur tänu, härra Verhofstadt. järgmisena kaks sõna. härra Rapkai. ja ma istun siin, kui mind otsite. härra esimees, proua asepresident minu jaoks on mõned asjad veel natukene ebaselged. minu pädevusvaldkonnaks on äh, personalistatuut ja selles osas ma ei ole päris rahul. proua asepresident, te ütlesite, et äh, soovite lahtised küsimused võimalikult kiiresti lahendada. kui me juba koostöö vaimus siin asjale lähenema, siis tuleks need küsimused ka tõstatada ja välja öelda. eelmise aasta oktoobris Broki raportis me võtsime vastu oma tööde alusdokumendi, aga mitte keegi teie teenistusest ei ole võtnud minuga ühendust äh, ja arutanud äh, eriarvamusi. Te võite muidugi öelda, et ettepanekut veel ei ole ja tuleme nende küsimuste juurde siis, kui ettepanek on ametlikult olemas. teisalt jällegi erinevatest allikatest, ma ei tea isegi, mis allikatest, jõuavad minuni igasugused äh, selleteemalised dokumendid. ühesõnaga, ma ei tahagi lah-, laskuda detailidesse, vaid ma tahan paluda seda, et äh, algaksid meievahelised läbirääkimised, kus teie või teie mm, töötajad või teie komisjon võtaksid seisukoha seoses sellega, mida me eelmise aasta oktoobris otsustasime. sooviksin ka teada, millal oleks oodata ametlikku ettepanekut. välisteenistus, kui äh, vajalik teenistus peaks võimalikult kiiresti hakkama ühenduse heaks tööle, aga selleks peavad olema loodud ka hindamised, äh, vastavad eeldused proua Kressle, palun. eelarvekomisjoni nimel. siiski kolleeg Koltieri. suur tänu, suur tänu kõrgele esindajale võime ju kõik olla ühel meelel selles, et Euroopa Parlament on debati algusest saadik olnud teie tugev toetaja, sellepärast et meie usume, et välisteenistus peab olema tugev. ning me ei usu, et me seaksime kuidagi niiviisi ühenduse meetodi ohtu, vastupidi, see annab meile võimaluse, see annab meile võimaluse ühenduse meetodit laiendada ja edasi arendada. kuid siiski arvan ma, et selleks, et me saaksime oma toetust väljendada, arvestades ka liikmesriikide ja komisjoni erinevaid huve siin, leiame, et oleks meil väga tähtis kuulda teilt selgesõnaliselt, et te olete valmis astuma parlamendiga või sõlmima parlamendiga tõelise poliitilise pakti. mida ma selle all silmas pean? see peegeldaks sellist mõtlemisviisi, mida raportöörid praegu just väljendasid, eriti mis puudutab õiguslikku alust ning neid konkreetseid viise, kuidas see välisteenistus ühiselt töötama panna, koos küll teiste institutsioonidega, kuid samas sõltumatult ja pidades silmas ka finantsmääruse põhimõtteid Äh, eeldades, et see kõik saaks siis äh, nõuete kohaselt kokku pandud ja üles seatud. samuti peame me teadma, kes asetäitjateks saavad. kui me räägime eelarvest, siis te mainisite juba ise, et meie mängime siin rolli. Äh, kas on võimalik näiteks väljuda ka olemasolevast ÜVJP eelarvest kas seda on võimalik käsitleda samal viisil nagu mõnede muude variantide puhul? nüüd annan vastuseks äh, proua Ashtonile viis minutit. härra Brock tõstatas küsimusi, mis käsitlevad eelarvekontrolli. minu meelest ma olen selle küll kristallselgelt ära öelnud ja härra Verhofstadt mainis siin kolme sõna, need on tõesti nii, eelarve täitmise kinnitamine, eelaruande kohustuslikud, ma olen kõigi nende sõnadega nõus, seal ei ole mingisugust kahtlust. finantsmõttes teenistus annab aru Euroopa Parlamendile. ma ei tea, kuidas ma seda veel paremini saan öelda, aga ma olen täiesti selgesti seda juba väljendanud ja minu meelest ma loodan, et parlament saab aru, et midagi meil selles küsimuses meie vahel enam selg-, ebaselget ei ole. olen nõus härra Brokiga selles, et komisjon peab säilitama oma vastutusalad ja komisjoni asepresidendina ma leian, et minu ülesandeks on ka selle eest hoolitseda. hoolitseda selle eest, et kõik vastutusalad on täiesti selged. küsimus, mis puudutab nüüd välisteenistuse loomist Äh, on pigem selles, kuidas see asi kõik kohapeal toimima hakkab, tuua kokku need esi, Euroopa esindamise erinevad elemendid. nõnda, et inimesed, kes kohapeal meiega töötavad, teised riigid, äh, organisatsioonid, äh, valitsusvälised ühendused, et nad näeksid meid niisuguse sujuva teenistusena ja minu ülesanne ongi panna see asi koha peal äh, tõhusalt toimima nõnda, et ei ole nende erinevate Euroopa elementide vahel võimalik näha mingisuguseid traagelniite, see on kõige tähtsam. aga kontrollimine, poliitikate kontrollimine, see peab klappima täpselt just nii, nagu lepingutes on ette nähtud vastavalt organisatsioonide kaupa. nagu me oleme juba palju kordi arutanud, seda äh, on see, et on hädatarvilik leida niisugusi viise, Äh, kuidas asendatakse mind siis, kui mina ei saa ise minna, ma ei ole mingi ajarendur ning ma tõesti olen väga tänulik, et mm, kui te tulete välja ettepanekutega, ma saan aru, loomulikult see saab olema probleemiks, ma annan oma parima, et olla kogu aeg parlamendi käsutuses, nõnda et te teaksite järjepidevalt ja siduvalt, kuidas see kõik toimuma hakkab, aga ma ei saa lubada seda äh,, et ma saaksin võib-olla olla nii palju teie juures, kui mulle meeldiks või kui ka teile meeldiks, nii et me peame leidma mingisuguse võimaluse, kuidas seda korraldada. ja me peame sellest asjast lihtsalt rääkima. sõnum on täiesti selge, see peab olema poliitiline esindatus ja see on täiesti selge, et see ei ole mitte mingisugune Lissaboni eelne lähenemine asjale. aga Äh, see puudutab ka äh, olukordi, kui institutsioonid kokku tulevad, et kuidas siis toime saada, sest mul on parlament, komisjon ja nõukogu ja kõik peavad öö, äh, olema kaasatud täielikult, aga ma sain teie sõnumi, sõnumist aru, see peab olema poliitiline esindatus ma olen nõus, välisteenistus peab olema ambitsioonikas, nagu kõnelejad siin ütlesid, muud viisi pole üldse, muud, muidu pole mõtet üldse teha seda, kui me ei ole ambitsioonikad. me peame koha peal eh, suutma näidata seda, et me oleme võimelised nende küsimustega tegelema, mis meid puudutab, me peame tooma julgeolekut eh, ja jõukust oma kodanikele ja toetama samavõrd ka üle ilma teisi, eh, hindama kõiki neid väärtusi, mis meile tähtsad on sellepärast ma arvangi, et meie esindus või teenistus peab olema ka vastutusküsimustes väga äh, põhjalik, loomulikult saab ka naabruspoliitika meie osaks. E, ja ta on loomulikult seotud ka komisjoniga ja mina olen ju komisjoni asepresident ka. kuidas seda nüüd kõike niisugusel viisil teha, et kohapealne reaktsioon ja tegutsemine oleks selline, et oleks võimalik tegeleda probleemidega nõnda, nagu see <clears throat> nagu need ette kerkivad ja loodetavasti see ei ole alati mingi bürokraatlik reaktsioon. alati, kui ma käin kusagil kohtadel ja reisin, siis mulle alati öeldakse, et katsugem olla paindlikumad, et kohapealseid probleeme paindlikumalt lahendada. ja me võtame teiega kindlasti ühendust, et äh, rääkida ka nendest personaliküsimustest, äh, võrdne kohtlemine, äh, värbamismenetlused, euro-, kõik need minu meelest on samasugused nagu teilgi, aga ma olen hea meelega valmis teiega täiendavalt sellest rääkima. härra Kulteeri, te rääkisite poliitilisest paktist. peab olema täiesti selge, et oma poliitikates me tahame olla parlamendile lähedased, hoolitseda selle eest, et teil on loomulikult täielik õigus öö, kasutada oma poliitilisi õigusi meie välisteenistuse suhtes. suur tänu proua asepresident. Te jääte kadestusväärselt täpselt oma kõneaja piiresse. Äh, ma loodan, et ka koordinaatorid teevad sedasama, härra Salafranca, poolteist minutit. suur tänu ja kui te eelmine kord meie ees käisite, siis te ütlesite, et ÜVJP on selline raamat, mida me hakkame koos kirjutama. tsiteerin Oscar Wilde'i inglise keeles. Más allá de lo ingenioso de la frase. härra Salafranca ütles, et raske on esimest kord, kaks korda esimest muljet jätta me peame tähelepanu pöörama oma ajaloos äh, nüüd selle raamatu kirjutamisel väga olulise peatüki juurde, milleks on välisteenistus. ma usun, et äh, te panite olulise märgi maha, öeldes, et äh, Washingtoni ja Kabuli eriesindajad peaksid läbima kuulamise Euroopa Parlamendi ees, see räägib tõesti teie kasuks aga välisteenistus äh, loomulikult äh, kindlasti toob endaga kaasa mitmesuguseid võimuvõitlusi liikmesriikide vahel ja teie peate tagama, et äh, peetaks kinni ühenduste huvidest ja ma sooviksin vastust kolmele küsimusele. välismõõde energia, transpordi, rändepoliitikas, ähm, millal esitatakse vastavad ettepanekud äh, ja millal saavad nendest peasekretäritest antud valdkonnas äh, poliitilised äh, esindajad? kolleeg Vigenin, poolteist minutit, palun. härra esimees, asun kohe küsimuse juurde. suur tänu teie ettekande eest, Baroness äh, Ashton. loomulikult meil tuleb mitmeteski küsimustes detailidesse veel laskuda, aga minu küsimus puudutab eelkõige just äh, personali töölevõtmist. meile on see oluline kui Euroopa kodanike esindajatele, kuidas te tagate regionaalselt kohtade õiglase jaotumise, see on väga oluline küsimus just uutele ja väikestele liikmesriikidele. seda kõike saab loomulikult äh, täpselt mõõta pärast personali töölevõtmist, aga kuidas te tagate, et äh, positsioone jagatakse õiglaselt, mitte ainult äh, arvuliselt vaid ka lähtuvalt sellest, kui kõrgetel ametikohtadel inimesed äh, töötavad. ja mis puudutab äh, uusi eriesindajaid, siis äh, te olete näinud organigrammi ja te olete nüüd hiljuti kohtunud kuue välisministriga, kas nende kasutamine erisaadikutena, erisindajatena ikkagi on õige, meie arvates mitte. tänan, kolleeg Vigenin ja järgmisena saab sõna krahv Lambsdorff pooleteiseks minutiks. baroness Ashton, teil on äh, uskumatu tööülesanne, te peate tegema välispoliitikat ja samas üles ehitama välisteenistuse väga hea on see, et te mitmesuguseid äh, parlamendi prioriteete olete detailselt käsitlenud. kõige olulisem on see, kuidas tagada sidusus ja see, et me räägime ühel häälel. tahaksin öelda kolleeg Salafrancale, et teil ei ole vaja mitte tugevat peasekretäri, vaid teil on vaja tugevat meeskonda, mis tooks endaga kaasa ka sidususe. teiseks temaatilised lõikumiskohad komisjoniga. Te ütlesite, et koos vastutavate volinikega soovitad, soovite te teatud teema tõstatada volinike kolleegiumis. kes siis lõpuks aga otsustab, kas kolleegium, teie või siis keegi teine volinik, minu arvates see topeltluku idee ei ole nii hea. kolmandaks välisteenistus on äh, riiklikust perspektiivist vaadatuna kaitse- ja välisministeeriumi kombinatsioon, sest teil on ka militaarmissioonid. ja ma sooviksin, et te täpsustaksite just seda kaitsepoliitika mõõdet ja vastavaid missioone. tänan kolleeg äh, Lambsdorff, järgmisena proua Brandner, poolteist minutit. tänan ma võiksin põhimõtteliselt pidada sama kõne kui krahv äh, Lambsdorff. aga ma tahaksin kommenteerida nüüd äh, dokumenti, mida meil ametlikult ei ole, tegemist on äh, selle organigrammiga ja tahaksin keskenduda ühele küsimusele, mis on prioriteetne. kriisihaldus ja rahu äh, ülesehitamine. Need teemad on tihedalt seotud näiteks äh, Kosovoga ja ma olen arvamusel, et meil peaks olema raamistik, kus äh, erinevad struktuurid äh, töötavad koos, nõukogu, komisjon ja ÜVJP eelarve. meil on äh, missioonide osas äh, puudu tsiviilvaldkonna võimekusest, mis on hiljuti välja tulnud, nii et äh, me ei tohi lubada seda, et mõned komisjoni ametnikud allkirjastavad tšekke, vaid meil on vaja tugevat kriisihaldust ja rahu ülesehitamis osakonda, ma sooviksin teie kommentaare sel teemal. ja samuti sooviksin ma teada, kas oleks võimalik teha eelarve nii, et iga missiooni kohta on oma eelarverida. suur tänu, proua Brandner, härra Tännok. härra Tännokil ei ole mikrofoni. me toetame teie tohutut ettevõtmist äh, välisteenistust luua, aga nagu te isegi aru saate, realistidena toetame protokolli neliteist Lissaboni lepingus, mis ütleb, et ÜVJP või kaitse- ja julgeolekupoliitikas komisjon ei parlament äh, saa uusi pädevusi juurde. meie arvame, et välis- ja kaitsepoliitika peab jääma valitsustevahelisele tasandile, milles määrab kõik ühehäälsus ja nõukogu otsused teie juhtimise all. muidugi meie koda on mõju mõttes kasvanud viimastel aastatel selles valdkonnas ja meil on täispädevus eelarve ja ja, ja töötajate reeglite osas, nii et meil de facto on järelevalve ja demokraatlik äh, ülevaade välisteenistuse osas, eriti äh, humanitaarabi aspektide osas eelarvest. ja toetame ka heakskiidumenetluse laienemist meile kolmandate riikidega sõlmitavates äh, partnerlus- ja kaubanduslepetes. toetame teie äh, Eh, ettepanekute, eh, teie toetuste Ahveti ettepanekule delegatsioonide juhid üle kuulata siin ja eriesindajad, kuid see Broki mudel just Generis välisteenistus justkui on, on administratiivses mõttes seotud komisjoniga, mitte ei ole eraldiseisev, kellel on oma eelarverida ja ma küsingi teilt täna, et millist mudelit teie eelistate ja kas te arvate, härra Broki mudel äkki õõnestu, õõnestab nõukogu eel äh, nõukogu privileege ÜVJP ja kaitse- ja julgeolekupoliitika osas. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Meier pooleteiseks minutiks. suur tänu, härra esimees, parunes Ashton nagu te teate, alguses minu fraktsioon oli äärmiselt kriitiline välisteenistuse struktuuri osas julgeolek, äh, arenguküsimused, äh, partnerluspoliitika, mis äh, minu meelest oleksid, kõik allutati nii-öelda julgeolekule. vaatamata meie seisukohtadele meeldiks meile see, et me ei saa ju omavahel eraldada lepingunõudeid, ja samas äh, on meil ka pädevuse probleem, äh, kompetentsi probleem ja organigramm, kuida-, äh, kuidas leida kõikidele nendele küsimustele vastus ja kiiresti veel teie visiit Lähis-Idasse, see on väga oluline kuid me ei räägi enam teie külaskäikudest, me räägime teenistustest, mis, teenistusest, mis ei ole veel üldse käima läinud, sellel on äh, väga suuri raskusid ja minu meelest oleks väga meeldiv, kui äh, äh, kuulatakse ära meie kriitika ja alustaksin, paneksime siis kiiresti kokku selle väli, välisteenistuse, oluline on ka, kuidas kontrolli omada selle teenistuse osas. kahekümnendal sajandil julgeoleku osas äh, Äh, oleme, võetakse ära kahjuks mikrofon. ma ei saa lubada, ütleb härra esimees, äh, seda, et äh, kõik ületavad tohutult oma kõneaega, kuus minutit on eriesindajal nüüd sõna. tõesti, ma vabandan, meil ei ole lihtsalt aega. ja veel enne. härra Pelder, poolteist minutit härra esimees, komisjoni aseesimees, kõige olulisem küsimus täna siin on see, et kas te seisate meie ees nõukogu või komisjoni eeskõnelejana. kui te istute kahel toolil, siis ähm, noh, siis jalad on teil ühel ja keha teisel poolel, jah mulle tundub, et te tahate, et välisteenistus aga kusagil kahe tooli vahel istuks nagu kuidas te saate kahte poolt üldse juhtida? ega te ei taha ju ometigi, et teie personal samuti kogu aeg istuks kahe tooli vahepeal kuskil. kuidas te siis ette seda näete, olete te komisjoni või nõukogu töötaja? komisjoni asepresident, teil on seitse minutit. kuna küsimusi oli rohkem suur tänu, härra esimees, üritan kõigile vastata, härra Salafranca. Äh, minu ähm, teine võimalus siis äh, esimest muljet avaldada, jääme ootama kolmandat. Äh, kirjutame siis praegu siis konkreetset peatükki. ma ei näe siin liikmesriikide vahelist julma võitlust. mina olen täiesti veendunud ühenduse huvide toetaja, sellepärast et minu taust on ju Euroopa Komisjonis ja mis puudutab transpordi ja rändepoliitikaid siis on täiesti selge, et komisjonil on järelevalve et selle osas on järelevalve paigas, me anname aru parlamendi ja nõukogu ees. transpordipoliitika, jah, härra Kallas võttis selle portfelli hiljuti üle, me peame koostööd tegema, lahendamaks need transpordiküsimused, mis meid puudutavad lennuliinidega või ülelennud ja nii edasi oluline on see, et äh, tema teenistused toimiksid, kuid et meie delegatsioonid äh, samuti kannaks oma vastutust. minu meelest selles osas äh, oleme me leidnud hea lahenduse, see kindlasti muutub veel sujuvamaks. peasekretär ja minu asendajad, nemad on justkui siis meie välisteenistuse nii-öelda riigiamet palju ettepanekuid on tehtud selle kohta, kas meil peaks olema ka poliitilised asendajad, see tuleb veel välja äh, selgitada. geograafiline esindatus, ma lisaksin siia ka soolise võrdõiguslikkuse mõõtme. ma üldiselt järgin pidevalt seda, mida me teeme ja me peame väga selgelt äh, Äh, välja kujundama sellise teenistuse, mis esindab tervet Euroopat, et kõikides liikmesriikides äh, tunnetataks, et nende esindaja on ka seal, selleks läheb aga aega. ja ma olen kõikidele uutele liikmesriikidele kinnitanud seda, et ma olen vägagi teadlik sellest, et äh, nendel on tugev soov olla paremini esindatud meie poolt loodavates teenistustes ja see, nende soovid ka rahuldatakse, aga selleks läheb aega. pidevalt tuleb aga silm peal hoida. ja ma tahan tagada selle, et et mitte ainult delegatsiooni juhtide seas ei ole geograafiline tasakaal, vaid ka keskastme ametnike seas, nii et meie kõige heldemad pead, meie kõige tugevamad kandidaadid peavad jõudma sinna välisministrid ja eriesindajad, ei, mitte seda ma ei pidanud silmas, ma kohtun kõikide eriesindajatega vist veel sellel nädalal äh, et äh, saada aimu sellest, mida nemad arvavad oma tegevuse kohta ja siis tulen tagasi konkreetsete ettepanekutega selles kohas, osas. rohkem on tõesti probleem selle ajas rändamisega, kui mina näiteks kuhugi ei jõua, aga välisminister on juhuslikult kohal, kas ta saaks meie asemel midagi öelda? härra Lambsdorff, jah, töö on võimatu, aga näete, ei, pean vastu. jah, ühisel keelel rääkimine on minu häälel ühtsete ideede levitamine, aga mul on vaja muidugi häid nõunikke, kuid ka head teenistus, meie keskastme juhid peavad samuti saama hakkama oma tööga ja vastutama selle eest, et äh, välisteenistus äh, vastab äh, teiste institutsioonide huvidele. kolleegium on see, kes otsused lõpuks langetab, ühe komisjoni kolleegium, nii nagu tavaliselt on ette nähtud. ettepanekud tehakse ühiselt, kui kolleegium langetab, mitte midagi selles mõttes ei muutu erinevus on see, et äh, minu selja taga on välisteenistus, kes äh, suudab lisainformatsiooni anda kohapeal valitseva olukorra kohta ja see kindlasti peaks äh, toetama meie tegevust. ja kaitsepoliitika äh, täielik selgus on selle kohta meil paigas, kus on vastutus, parlamenti informeeritakse küll sellest tööst kõigest. proua Brandner, konfliktiennetus, konfliktiennetus on väga oluline osa. meie arvamused lähevad aga lahku selles osas, et ma tõesti ei tahaks luua eraldi osakonda, sellepärast et see on põhimõtteline osa välisteenistuse tööst, see on horisontaalne küsimus, mitte vertikaalne küsimus minu jaoks. kuid seda asja peaks äh, rohkem arutama, sest ma arvan, et meie seisukohad lähenevad teineteisele pärast arutelusid see on tõesti äärmiselt oluline osa sellest, mida me teeme. kuid äh, see võtab ära väga suure osa meie tööst. kui me vaatame näiteks seda, mida me teeme Somaalias, siis me üritame näiteks piraatlusevastases võitluses ära teha väga suure töö arenguabi seal kohapeal, me üritame toetada läbi kõikide nende vahendite riiki, mis praegu on ülemineku valitsemise võimu all, selleks et suurendada julgeolekut koha peal ja kõikide teiste jaoks. nii et see põhimõtteliselt on äh, konflikti ennetustöö, see on selline punane äh, joon, mis peab läbi minema kõigest, kõigest äh, sellest, mida me teeme, arenguküsimused ja õigusriigi toetamine ja peasekretär, no jumal teab, mis rahvusest nad olema saavad. härra Tänak ma selgitasin seda kõike mitte kui äh, liidetuna komisjoni, vaid seostatud ja kuivõrd mina olen ju komisjoni asepresident, on see seos automaatne, kuid leping näeb ette ja parlament ka tahab seda, et me koha peal suudaksime selgelt välja tuua seda, mida Euroopa Liit teeb. on piirkondi, kus keskendutakse kaubandusele, teised piirkonnad kliima soojenemine ja julgeolek on kindlasti piirkondasid, näiteks nagu Somaalia, kus äh, on vaja ka sõjaväelist äh, sekkumist. ja osa sellest äh, läheb komisjoni pädevuse alla. nii et seos komisjoniga peab olema selge. kuidas see määratletakse, selles osas on veel vaja Äh, detailid täpsustada, ma ei taha volinike rolli ära võtta, nende autoriteeti ära võtta, nendelt pädevust ära võtta, kuid koha peal peab inimesele tunduma, et Euroopas, Euroopa on see, kes tegutseb, mitte üks või teine volinik. härra Mai-, Meier, personalikava. mulle tundub, et me mõtleme samas suunas selles osas, et kuidas edasi liikuda äh, Äh, ma olen siia kirjutanud endale, et äh, andke mulle hingepausi natukeseks, mul ei ole praegu seda teenistust veel, kes kirjutaks kõiki neid dokumente ja nii edasi. see, mis te siin praegu näete, ehk mina siis olengi see, mis meil praegu on välisteenistuse näol. Äh, ja loodetavasti te toetate seda välisteenistuse algust ja lähitulevikus me suudame Äh, siis ainult tegeleda selle loomisega, aga loodetavasti teile rahuldusega toob. Ähm, Lähis-Idast räägin mõne hetke pärast ja härra Pelder, komisjoni ja nõukogu vahel valik äh, ei, äh, mina olen tõesti seotud mõlemaga ja minu ankur on põhjas mõlemas. suur tänu, proua asepresident, härra Tänak. Te ei vastanud Äh, minu küsimusele selle kohta, kas ÜVJP äh, jääb primaarseks äh, nõukogu pädevusalaks. ma arvasin, et ma juba vastasin varem, kui ma ütlesin, et see on täiesti selge, see, selgelt see ala, kus liikmesriikidel on vastutus. küsimus on ainult sellest, kui palju meil õnnestub hoida parlamenti ähm, informeeritud sellest, aga tõepoolest, see on väga huvitav vaadata, kuidas seda me saame teha andsin teile sõna, härra Tänak, aga ma ei saa seda erandit uuesti korrata, siis, siis hakkavad teised ka küsima uuesti sõna. kui teil on äh, kodukorraga seotud küsimus, siis see ikka peabki olema kodukorraga seotud küsimus. nüüd on erinevate äh, komisjonide raportöörid. nüüd võtame siis esindajad, kõik saavad ühe minuti kõneaega palun esitage igaüks omad küsimused. härra Šolih, üks minut. mina, äh, lugupeetud äh, kõrge esindaja, arengukomisjon, mille esimees mina olen, tahaks teada järgmist. Lissaboni leping defineerib arengukoostöö kui autonoomse Euroopa Liidu poliitika, mille eesmärgiks on vähendada ja lõpuks äh, välja juurida vaesus arenguriikides ja arenguriikide huvides, mitte aga Euroopa Liidu huvides. kuidas on, milline on teie nägemus <clears throat> arengupoliitikast öö, äh, osana välistegevusest Euroopa Liidus ja kuidas suudate tagada, et ainult selliseid eesmärke silmas peetaksegi, kui vaesuse väljajuurimine kas te tuleksite ka meie komisjoni ette seda teemat arutama, suur tänu! suur tänu! järgmine kõneleja, üks minut. härra Sahradil, väga lihtne küsimus. kes juhib mida? kellel on missugused pädevused äh, teie portfelli ja Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni vahel? kas te olete nõus kinnitama, et välisteenistus austab meie komisjoni mm, pädevust ähm, seoses ühise kaubanduspoliitika kujundamise, väljatöötamise ja elluviimisega, mis on ka Lissaboni lepingus kirjas vastavalt, ja kas olete nõus, et selles valdkonnas peate võtma instruktsioone vastu kaubanduspeadirektoraadilt, nõnda nagu see on lepingus ette nähtud, suur tänu. suur tänu, Karl Finn, üks minut. proua kõrge esindaja meil on ikka veel institutsionaalsed küsimused. eelarve kontrolli komisjonina esitan selle küsimuse ütlete, et ei ole tarvis mingisugust dubleerimist erinevate teenistuste vahel, mis tähendab ka eelarvesiirdeid komisjonilt teenistusele, nõukogult teenistusele, sedagi tuleb silmas pidada. aga minu küsimus on suunatud eelarve täitmise kinnitamisele ja vastutuse küsimustele. ütlete, teie ütlete, et Äh, tuleb tekitada strateegiline programm, mis on seotud välisteenistusega ja konkreetne programm, mis on seotud komisjoniga. ma räägin siis välisabist siin. kes siis hakkab äh, finantsküsimuste eest vastutama kogu selle menetluse eest, kas komisjon, komisjoni teenistused või teie, välisteenistus ja teie? ning teine, viimane küsimus Van Brandt, üks minut. nii, nüüd ma panen siis naiskomisjoni kaabu pähe. üks küsimus. kas ühe kolmandiku kvoodi poolt olete või kas olete selle poolt, et toimub soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ka kõige kõrgemal tasandil? mina arvan, et ei usu sellesse süvalaiendamisse, kui sellele spetsiaalset tähelepanu ei pöörata. suur tänu! suur tänu, proua Brandner, proua Hautala, üks minut me oleme käynud. suur tänu, kõrgem esindaja, me oleme teiega juba rääkinud äh, inimõiguste süvalaiendamisest, äh, ühenduse välispoliitikast ja suur tänu äh, selle kirjaliku vastuse eest, mille meie kirjale saatsite, kuid küsimus seisneb nüüd selles, kuidas tegelikult need inimõiguste küsimused tõesti oleksid siis laiendatud välispoliitika struktuuridesse ja kuidas te kavatsete selle asja siis korraldada millised struktuurid on ette nähtud tagamaks selle, et inimõigused on välistegevuse lahutamatu osa ja lahutamatu osa ka Euroopa Liidu esinduste töös? suur tänu, mm, proua Hautala. härra Danjan, proua asepresident, tahaksin äh, tahaksin selle kriisi reguleerimise küsimuse juurde tagasi tulla, sest see on väga oluline osa välisteenistuse tegevusest. ma olen kindel, et teile antakse ka käsutusse sõjalised vahendid selleks, et mm, reageerida igasugustele kriisidele, nõnda nagu ka näiteks looduskatastroofidele, nagu Haitil. aga siis on tarvis ka silmas pidada seda, missugusel viisil toimub see käsuahel ja missugused äh, reaktsiooni või reageerimismehhanismid on kasutuses. härra, tänan, härra Donjon ning nüüd kuulame ära proua asepresidendi vastused viie minuti jooksul. suur tänu. proua Jolie, arenguküsimused ja vaesuse vähendamine ja väljajuurimine. loomulikult, see on kõik seesama eesmärk, aga ma loodan, et see, mis meil õnnestub teha, on leida paremaid viise, kuidas seda eesmärke täita, see on kõige tähtsam, mida meil õnnestub teha. ja kui ma vaatan näiteks seda mm, <clears throat> tööd, mida ma tegin kaubandusvolinikuna, äh, näiteks äh, Aid for Trade ja see, mis toimub Haitil, ma näen, et praegu on võimalik meil äh, koondada kõik need erinevad tööosakesed kokku koha peal selleks, et saavutada see eesmärk vaesuse väljajuurimiseks. siis kaubandusküsimustest. ma arvan, et kaubanduskomisjon või ma arvan, et äh, kauba, kaubanduspeadirektoraat kirjutas selle küsimuse teile ette ja vastused on kõik jah, jah, jah. ja loomulikult ainuke erinevus on see, mis on seotud nende delegatsioonide juhtidega, mida te lõpuks mainisite. on tarvis koordineerida seda, mis toimub koha peal, seda ma tahangi ütelda. et see on rohkem nagu, see on rohkem kui infovoog, see on koordineerimine ja see on loomulikult minu vastutusala aga tema vastutab peadirektoraadis, vastutab kaubanduspoliitika eest, see on täiesti selge. härra Kaufin, eelarvest on väga tähtis, et asepresidendina on mul selge, missugused, et mulle võidakse delegeerida ka ülesandeid ja vastutusala. aga komisjon võtab vastutuse muidugi programmeerimise osas siin, siin ei muutu midagi selles mõttes. parlament peab mõistma seda, et me ei püüa mingisuguseid muutusi viia sisse finantskontrolli küsimuste juures, me tahame lihtsalt hoolitseda selle eest, et need toimiksid veelgi tõhusamalt kui seni. proua Brandner üks kolmandik, ühte kolmandikku ainult tahate <laughs> kvoodi mõttes. mulle need kvoodid ei meeldi, mulle meeldivad pigem saavutused, ma olen kõikidele liikmesriikidele öelnud seda, on väga-väga oluline, eh, et meil komisjoni delegatsioonides on tõesti suur probleem sellega, et on, valitseb tasakaalutus soolise võrdõiguslikkuse vahel või esindatuse vahel. see on kõik domineeritud meesterah-, meesterahvaste poolt ja siis veel eh, geograafiliselt samuti on siin ebakõlad, seda tuleb ära muuta. kõik liikmesriigid, kui me räägime diplomaatidest, eh, siis tuleb midagi ära teha soolise võrdõiguslikkuse osas ja vaadake, mida ma teen tulevikus selles osas. ja veel inim-, inimõiguste küsimus inimõiguste küsimus tuleb sisse ehitada, ta moodustab osa äh, kaubandusplaanidest, nõnda et kõik mõistavad seda, mis, et tuleb täita inimõigusi. samuti see moodustab osa kogu sellest reaktsioonist, mis meil kohapeal on. oluline on loomulikult ka see, et dialoogid jätkuvad inimõiguste valdkonnas riikidega, aga ma ei ole täielikult veendunud, et need dialoogid on tõesti tähelepanu keskmes, aga seda tuleb saavutada. me peame tõesti vaatama, kuidasmoodi seda inimõiguste küsimust tähelepanu keskmesse tuua. olgu siis konkreetsete teemade väljavalimisega, mida me tahame rõhutada vastastikustes suhestes, suhetes ja ja see haakub selle soolise küsimus, võrdõiguslikkuse küsimusega ka, näiteks viidat-, viitan siin ka Hillary Clintoni tööle Ameerikas. ja siis härra Donjon, mm, see käsuliin, loomulikult sõjaväe poolel käsuliin peab olema lühike, see on väga tähtis. samuti tuleb hoolitseda selle eest, et me leiame niisuguseid loomingulisi viise koha peal, kuidas toetada seda käsuliini, eriti muidugi kriisi ohjamise puhul. kui ma olin Haitil, siis ma nägin suurepäraseid näiteid sellest, kuidas, kuidas sellises sõjalise käsu korras oli võimalik äh, neid asju seal korraldada ja ma kasutan seda viimast kolmekümmet sekundit selleks, et just seda rõhutada. tuletõrjujad, tul-, mittetulundusühingud, arstid, kõik, koristajad, kõik tegid koostööd ja kasuliin oli väga lühike. ja minu jaoks oli see suurepärane näide sellest, mida peaks olema võimalik saavutada selles teenistuses. et see oleks parim võimalik viis, et aidata kriiside puhul inimesi koha peal. suur tänu nüüd äh, kolmas voor ja variraportöörid saavad järgmisena sõna. härra Svobodo esimesena, teil on üks minut. To... Äh, kuivõrd härra Gulderi juba rääkis äh, ja ütles, et tuleb tulla tagasi veel nende põhiküsimuste juurde meie komisjonis, te ütlesite, et peasekretär ja asepeasekretär on teenistuste all, nojah. ja siis samas te ütlesite, et teinekord te palute, et välisminister teeb teie mm, eest avaldusi, äh, edu teile nende kontrollimisel sellisel juhul. ja siis te ütlesite, et võib-olla mm, eesistujariigi peaminister võtab sõna. no mis iganes, kuid on väga palju tulemas selliseid juhte, kus meil on vaja poliitilist esindatust ka siin parlamendis, nii et mõelge sellele, et teie kontrolli all oleks selline poliitiline asendaja teil olemas. ja Catherine Ashton, lõpetuseks veel, ma loodan, et te olete nõus sellega, et kodanikel Euroopas ähm, ja kodanikel väljaspool Euroopas on kõige olulisem see, et meil oleks ühtne välispoliitika, neid ei huvita eriti see, kas see on komisjoni või nõukogu poliitika, meile muidugi on oluline kui teie peate need äh, lõngaotsad siduma selleks, et kodanikele jääks mulje, et meil on ühtne välis- ja ühtne arengupoliitika. suur tänu, härra Svoboda. proua Neits, teil on üks minut, palun. esimees, kõrgem esindaja, tere pärastlõunat teile, istun siin saali keskel kui ma siin loen äh, neid viimaseid dokumente, kust iganes nad kas siis pärit on, nõukogust, komisjonist, teie teenistusest, parlamendist, siis äh, teen ainult ühe lõppjärelduse, et äh, edusammud on olnud suured ja palju küsimusi on lahendatud ja meil on vähemalt mingisugune selge pilt selle kohta, millised on kõige raskemad kohad, kus lahendus ähm, on visa tulema. üks nendest valdkondadest on kindlasti äh, tsiviilsõjaliste süsteemide suhted ja Euroopa välisteenistuse tegevus. nagu ma aru saan, siis endine sõjaväeline struktuur tahab lühikesi käsuliine äh, alal hoida ja see ongi oluline, kuid see ei tähenda seda, et need on eraldiseisvad käsuliinid, lõpuks teie ju vastutate selle eest. minu meelest on see väga oluline, millised on teie mõtted selles osas, te ei saa lasta asjal kontrolli äh, kontrolli käest libis, kontrollil käest libiseda. ja nüüd saab sõna üheks minutiks proua Lunatšek. Ashton, I would like to go back to the questions äh, Paris äh, Ashton, tuleksin tagasi äh, Lambsdorfi ja Brandneri küsimuste juurde. siin organigrammil on osa, mis puudutab ainult teid, mitte tervet süsteemi ja mulle tundub, et see ei ole õige viis, kuidas seda teha. Lissaboni leping näeb ette, et konflikti ennetamine, kriisi haldamine on süsteemi lahutamatu osa ja see peab olema ühtse süsteemi osa, mitte eraldiseisev. ja on meid selle seas, kes astuvad vastu eelarve ettepanekute selles osas, sellepärast et see peab olema osa ühtsest süsteemist, mitte eraldiseisev. ja minu küsimus, kas te kavatsete selle jätta eraldi või teha nii, nagu parlament tahab, et see oleks välis, välisteenistuse lahutamatu osa, aitäh? suur tänu, proua Lunatšek. järgmisena härra Boreba, üks minut. esimees, kõrgem esindaja. on tekkinud suur oht, et uued liikmesriigid on tugevalt alaesindatud äh, uues välisteenistuses äh, juba me ju näeme seda Euroopa Komisjonis äh, ja kindlasti see alaesindatus ainult süveneb Äh, välisteenistuse puhul, uue diplomaatilise teenistuse puhul ja mul on teile üks küsimus, nagu te teate, umbes äh, sada kolmkümmend delegatsiooni on meil üle terve maailma. ja kuidas te ette kujutate, palju delegatsiooni juhte peaks olema uutest liikmesriikidest pärit ja veel, te toetate, te väidate geograafilist äh, esindatust, võrdset esindatust, aga kuidas te kavatsete seda teha siis? on teil mingisuguseid plaane selles osas? ja kuidas te kavatsete leida tasakaalu äh, liikmesriikide esindatuse vahel välisteenistuses, suur tänu. suur tänu, härra Poreba. härra Scholz, teil on üks minut. Äh, tänan, härra esimees, proua Ashton me oleme fraktsioonide üleselt ühel meelel selles osas, et äh, välisteenistus peaks olema Euroopa Parlamendi parlamentaarse kontrolli all. ja nüüd mul on põhimõtteline küsimus, et millised konkreetsed äh, sammud te teete selleks, et äh, vältida siin ühenduse liikmesriikide huvide lahknemist, näiteks tuuma desarmeerimine, Lähis-Ida, ÜRO tugevdamine ja nii edasi. siin äh, tekib nüüd küsimus, et äh, kui toimuvad sellised huvide lahknemised, äh, siis kuidas te säilitate selle nii-öelda ühise näo avalikkuse ees? tänan härra Scholz ja härra Provera järgmisena. proua kõrge esindaja, ma sooviksin teada, kas te peate arengupoliitikat välispoliitika osaks? sooviksin ka teada, kas te peate ühtekuuluvust nende kahe valdkonna vahel põhimõtteliselt vajalikuks. Te ütlesite, et välisteenistust äh, saaks rakendada ka arengupoliitikas. kui jah, siis kuidas ja kuidas te plaanite koostööd arenguvolinikuga? tänan, härra Provera ja Catherine Ashton saab vastata. tänan, esimees. härra Svoboda, te rääkisite peasekretäri ja välisministrite rollist ja sellest, et kas ma saan kontrollida viimaseid. välisministrid on olnud väga abivalmid, kui nad on äh, käinud ähm, missioonidel mitmetes äh, välisriikides, siis nad on äh, mulle teada andnud äh, oma tegevusest ja nendest on olnud tõesti palju abi selles osas. ja nad loomulikult saavad ka vabandada minu nimel, kui ma ei ole saanud kuskil kohal olla. ja mis puudutab poliitilist esindatust, siis äh, meil tuleb seda arutelu veel äh, näi-, jätkata. parlament on igal juhul äh, teinud oma seisukoha selgeks, et kui mind ei ole, siis peab mind esindama poliitiline figuur. mis puudutab ÜVJP-d, äh, siis loomulikult tuleb tagada selle seos ka arengupoliitikaga ja me peame kasutama ära välisteenistust arengupoliitika huvides. proua Neits tsiviilmilitaarstruktuur. kõige olulisem on saavutada koordineeritus. mitmed kolleegid rääkisid äh, sellest, kuidas äh, selle ülesandega struktuurselt toime tulla. meil äh, tekivad eriolukorrad, näiteks ähm, kriisihaldus ja kui nüüd võrrelda maavärinaid äh, Haitil ja Tšiilis, siis meie lähenemine nendele oli ka teine, kuna olukorrad olid hoopis teistsugused. nii et äh, siin peavad olema erisugused lähenemised. seetõttu meil peab olema tihe tsiviil-militaarkoostöö, mis oleks tõhus, aga ka kohane konkreetse küsimuse või probleemiga tegelemisel. proua Lunatšek, kriisihaldus see on äh, meie töö integraalne osa. diagramm, ükskõik kas ta on kahe- või kolmemõõtmeline, on diagramm. reaalsus seisneb selles, et äh, seda tuleb äh, suuta täpselt kirjeldada ja kui me üritame midagi struktuuridesse sisse suruda, siis peab see aitama kaasa nende olukordadega toimetulemisel, millele me reageerime ja nagu ma eelnevalt mainisin, siis ähm, Haiti Atalanta missioon ja Bosnia-Hertsegoviinas toimunud missioonid on kõik väga erinevad, nii et kui me käsitleme neid ähm, erinevalt, siis me ka tunnustame neid erisusi, mis äh, nendes olukordades esindavad. edasi liikmesriikide küsimuse juurde. selle teemaga ma puutun iga päev praktiliselt kokku, ma ei hakka teile siin äh, mingisuguseid arve ütlema, see oleks praegu võimatu. ma olen palunud kõikidel liikmesriikidel äh, saata mulle kõige helgemate peade nimekirjad, ma üritan saavutada regionaalset äh, tasakaalu. ma usun, et inimeste välja pakutud äh, isikute kvaliteet äh, räägib siis enda eest ja te peate andma meile aega, sellepärast et me ei saa kõiki neid küsimusi lahendada kohe praegu. aga ma olen igal juhul sellest teemast väga teadlik. härra Scholz mis puudutab eriarvamustega toimetulekut. ja nüüd, kui ma panen nõukogu mütsi pähe, siis nõukogus toimuvad arutelud ja siis jõutakse lõppjäreldustele. näiteks äh, Lähis-Ida osas meil peaks olema tugev ühine poliitika ja loomulikult äh, tuleb äh, pidada siin ka arutelusid äh, parlamendiga. meil tuleb ÜVJP poliitika üles ehitada sellele konsensusele, mis meil on. ja härra Provera, arengupoliitika ja välispoliitika peavad olema tihedalt seotud. kõik arengu- ja välispoliitilised tegevused on omavahel seotud. meie igapäevane tegevus äh, näitab, kuivõrd integraalselt need kaks on omavahel seotud täna. suur tänu, asepresident. Läheme edasi. nüüd siis vaba mikrofon. aga nimekiri on juba koos tegelikult, kakskümmend viis nime on mul nimekirjas, löön selle julmalt pooleks võtan poole maha seega. arvestada tuleb äh, mul siin kindlasti poliitilise esindatusega ja äh, sõna saavad siis need, kes kõigepealt äh, oma nime kirja panid. nii et kui te, proua asepresident, olete nõus, nüüd siis dialoog kol-, dialoog kolleegidega ja võib-olla ei räägi siis täna äh, välisministrite kohtumisest. härra Mauro, üks minut. suur tänu, härra esimees, proua Ashton. ma tahaksin teada, mida te arvate institutsionaalsest tasakaalust otsuse langetusprotsessis, mis puudutab siis teie valdkonda, ma selgitan täpsemalt. eriesindajana olete te komisjoni presidendiga ja, ja nagu ka teised komisjoni liikmed parlamendi poolt ametisse nimetatud äh, kuulamiste käigus, kas pole natukene ebanormaalne, et parlamendil, kellel on äh, see võim, omab ainult nõuandvat äh, rolli välisteenistuse koostamisel ja, ja ülesehitamisel, mis otseselt teile siis allub. ma viitan siin muidugi mitte eelarve küsimustele ega ka personalistatuudile, vaid organisatsioonile ja selle teenistuse toimimisele. suur tänu, äh, proua Kopa, üks minut, palun. suur tänu. tahaksin liituda kõikide nendega, kes on muret tundnud geograafilise esindatuse äh, osas. mina olen pärit äh, väikesest riigist Kreekast. mind äh, väga huvitab see organigramm, mida te olete välja pakkunud. tundub jällegi, et ühenduse suured riigid domineerivad siin. ma tahaksin teada, kuidas te suhtute äh, sellesse küsimusse? ja veel millist äh, toetust te äh, ootate siis äh, liikmesriikide diplomaatilistelt teenistuselt, diplomaadid, riiklikud eksperdid või, või midagi muud? suur tänu ja nüüd härra Preda, üks minut, palun. suur tänu, härra esimees, mul on ainult üks küsimus. millal te, proua Ashton, arvate, et see teenistus tööle hakkab? mis kuupäevast võime me rääkida, et vot meil ongi olemas välisteenistus ja mitte ainult üks äh, mõte paberil. suur tänu, härra Breda. ja suur tänu, et nii lühidalt tegite ja üks minut härra Howitile. suur tänu, eriesindaja, kaks märkust kõigepealt. ma loodan, et mitte ükski liikmesriik ei taha ju äh, rohkem raha maksta, te võitlete eelarve neutraalsuse vastu. kuidas see eelarve neutraalsus äh, saakski säilida praeguses selle teenistuse struktuuris? proua Haudala küsimus äh, meestele üldiselt meeldib äh, nagu poistele ikka organigrammidega mängida ja kaste liigutada siia-sinna aga kus see sisse tuleb täpsemalt, kõrgemal või al-, öö, äh, madalamal tasemel ja mida te teete Kohomiga? kas keegi inimõiguste osas äh, vastab, äh, vastutab ka seal teie asem, teie esindajana inimõiguste küsimuste eest? suur tänu, esimese vooru lõpetuseks härra Kovatšev, üks minut, palun. suur tänu härra esimees, parunes Ashton, nagu mitmed minu kolleegid on juba maininud, ülesanne on teil keeruline üles ehitada, siis tugev diplomaatiline teenistus, paljud liikmesriigid äh, suruvad teile peale oma diplomaatilist kaadrit mina arvan, et liikmesriigid peavad olema geograafiliselt ja soolisest vaatevinklist võrdselt esitatud ja väga hea meel on kuulda, et te hea meelega tahate tagada selle, et see tasakaal tõesti oleks tagatud, kuid seda, sellest ei piisa. rohkem samme tuleb astuda selle nimel ja see tuleks personali eeskirjadesse kirja panna, nii nagu Euroopa Komisjoni personali eeskirjas on kirjas. et siis geograafiliselt äh, oleks äh, tasakaal tagatud ja, ja ka soode mõttes ja kuidas äh, te kavatsete hallata personali kolmandates riikides saja kolmekümnes delegatsioonis, kas te kavatsete kohalike äh, töötajate arvu vähendada selleks, et diplomaatide arvu suurendada? suur tänu! väga hea. ja nüüd kohe saab äh, vastuseks sõna proua asepresident, teil on viis minutit. suur tänu, härra esimees härra Mauro. ma loodan, et ma ütlesin väga selgelt välja, et parlament vastutab eelarve eest, eh, nii nagu ma eh, ette näen, ma ei saanud teist võib-olla aru täpselt, kuid eh, finantsvastutus eelarve küsimuste eest lasub siiski parlamendil, kogu lugu. ja mis puudutab sisemisest poolest äh, siis ma võtan vastutuse kanda proua Kopa. suurte riikide domineerimine. ma muidugi ei taha, et suured riigid domineeriksid, vaid äh, tuleb tagada see, et kogu see teenistus äh, oleks siiski Euroopa teenistus ja see tundub inimestele euroopalikuna siis, kui teie enda riikide esindatus on tagatud, kui see on soolise võrdõiguslikkuse mõttes tasakaalus me ei räägi siin liikmesriikide ekspertidest või diplomaatidest, liikmesriigid otsustavad, kelle nad teenistusse saadavad, nad peavad esitama oma eluloo kirjelduse, mina teen äh, otsustuse, otsuse delegatsiooni juhtide osas, delegatsiooni juhid äh, otsustavad ametnike koosseisu ära, mind huvitab see, et kõige helgemad pead oleks kohal. härra Preeda, äh, see saab olema järk-järguline ülesehitustöö Äh, üritan kinni pidada nendest tähtaegadest, mille nõukogu on seadnud. algsed otsused tuleb langetada õigeaegselt. parlament peab samuti oma töö ära tegema ja see välisteenistus hakkab tööle üks hetk, aga see on järk-järguline ülesehitus. me peame teatud komisjoni äh, üksused äh, siis välisteenistusse üle tooma, see on, see on selline järk-järguline protsess, mille osas tuleb pidevalt kontrolli hoida et kõik toimiks hästi härra Howitt, äh, eelarveneutraalsus, ma olen teiega täiesti sei-, samal seisukohal, kui me praegu jääme eelarveneutraalsuse juurde, on meil ainult kaks inimest igas delegatsioonis, see ei ole võimalik äh, kahe inimesega ähm, küsimusi ära lahendada. liikmesriigid on nõus äh, sellega ja praegu on avaldatamas igast kandist survet eelarvet suurendada ja parlament võiks mind toetada. inimõigused, mina küll tahaksin inimõigused tagada igas tasandil, kuid praegu ei ole veel selge ja olen äh, sellest rääkinud ekspertidega ja loodetavasti parlament suudab mind samuti toetada. see, et kuidas äh, tagada kõige paremini see, et äh, see oleks lahutamatu osa sellest, mida tehakse kõikidel tasanditel. ma olen olnud minister, kes on vastutanud inimõiguste eest, ma tean, kui raske on see, kui sa oled ainus inimene valitsuskabinetis, kes sellega tegeleb. kõik peavad sellega tegelema koolituses ja nii edasi. ja, ja üritan praegu just välja selgitada seda, et kuidas kõige paremini seda tagada, aga muidugi me oleme nõus selles osas, et see peab saavutatav olema. nüüd äh, geograafiline tasakaal ja sooline tasakaal äh, äh, personalistatuudis ma ei näe mingit põhjust, miks ei peaks seal kirjas olema. kohalike ametnike arvu piiramine, ma ei tea, sellepärast et nendel on äh, väga suured teadmised, delegatsioonid hindavad neid väga kõrgelt, ma ei taha saata välja valet sõnumit. ma tahan luua sellist teenistust, mis kõik koondab ja peegeldab äh, konkreetselt seda, mida Euroopa üritab teha ja kuidas nad üritavad vastata nendele väljakutsetele, mis on nende asukohariikides. suur tänu! Grazie, signora vicepresidente. Riprende il secondo round. suur tänu. nüüd on vaba mikrofoni teine voor ja härra Žibu, üks minut. suur tänu. mul on tõesti hea meel selle üle, mida te ütlesite. nimelt, et teie peate väga oluliseks õiglast geograafilist jaotust samuti te ütlesite, et liikmesriigid peaksid saatma oma helgemad pead. kas see tähendab seda, et mingisugust profileerimist ei toimu? näiteks meil on ekspert kriisi ohjamise valdkonnas, kas siis on niimoodi, et see inimene ei saa oma äh, missiooni täita erinevates valdkondades? võib-olla peaks seda kuidagi täpsemalt selgitama. ja siis veel üks küsimus. Te ütlesite, et äh, asetäitjad, kõrge esindaja asetäitjad, et see küsimus on eraldi. aga minu küsimus on selline, mis mõttes, mis määr, mil määral ta on eraldi, kas teil on mingisugune ettepanek olemas selles küsimuses? Teil on kolm asetäitjat. ja näiteks, kuidas selles kontekstis näeb välja energiajulgeoleku küsimus? suur tänu, härra Kšõp Atkins, mul on äh, veel üks küsimus. kas me ei saa üldse küsida äh, välisasjade nõukogu kohta või jääb meil, saab meil aeg otsa enne? ma kujutasin ette, et jätan selle arutelu kõrvale, sest meil pole piisavalt aega mõlema käsitlemiseks. nii et palun käsitlege seda esimest teemat ja see järgmine teema ühel teisel koosolekul. proua Ashton Äh, on jäänud niisugune mulje, et Euroopa enam ei loe, kui küsimus puudutab Ameerika Ühendriike, Venemaad või Hiinat. aga kahe tuhande viiendal aastal ütles rahvusvaheline kriisigrupp, et Euroopa saab mõjud ainult siis, kui toimub parem koordineerimine ja kasutatakse maksimaalselt ära ÜVJP äh, vahendeid nii tsiviil- kui ka sõjaväevahendeid, mis nende käsitlusel on. aga kas te saate öelda mulle seda, kui välisteenistus paika pannakse, kas siis õnnestub sellist sidusust saavustada, saavutada, arvestades seda, kui raske on ka liikmesriikide ministritel ühel konkreetsel teemal kokkuleppele jõuda. eriti arvestades, missugused rasked teemad meil ees seisavad, sealhulgas Lähis-Ida, kus keegi ei ole nõus Iisraeli eest seisma ja isegi probleemi üldse avalikult käsitlema. missugune on välisteenistuse seisukoht selles küsimuses? tänan, härra Atkins. proua Veeber, üks teema Mm, kuhu Euroopa Liit inimõig-, inimressursse ja raha palju äh, paigutab, on valimiste vaatlused. kuid ma kardan, et sellegipoolest ei ole me nõnda nähtavad äh,, kui meie jõupingutused äh, nõuaksid. ja vähemasti ei, ei ole see piirkondades teada, ei ole ka Euroopas hästi teada, mida me teeme. minu küsimus on see, kus koht, kuhu kohta te paigutate äh, valimisvaatluste missioonid selles äh, pildis? tänan, proua Veber. härra Janjes. proua Ashton Te mainisite seda kolmnurka, parlament, nõukogu ja komisjon. kui me tahame parlamendis äh, diplomaatiat edendada, siis meil on delegatsioonide esimehed saadetud laiali erinevatesse maailmanurkadesse äh, meil on ka sõjaväe osa olemas. ja mina räägin praegu meist neljakümnest delegatsiooni esindajast. meie koos nõukogu ja komisjoni välisteenistusega saaksime seda poliitikat paremini edendada ja tahaksingi küsida, kuidas te näete ette koostööd meie koguga? tänan, härra Janjes ja nüüd härra Sarjus-Volski, üks minut. tänan, proua Ashton, mul on üks küsimus. kui esindav on kõrge esindaja, kui tema äh, ei esinda põhjalikult kõiki erinevaid äh, geograafilisi piirkondi. eelmisel korral Strasbourgis me küsisime teilt seda ja te ütlesite, et igaüks pannakse paika tubliduse või pädevuse järgi, aga see ei ole ju geograafiliselt neutraalne. esindatus tekitab legitiimsust ja usaldust, see tekitab tugevuse, kas me siis ei taha, et Euroopa diplomaatia oleks tugev Äh, ja geograafilise tasakaalu kohta ei tohiks ainult mokalaata pidada, vaid see peab olema ikkagi üks siduv lubadus. meil on komisjonis geograafiline esindatus, nõukogus on, Euroopa Parlamendis on, miks mitte siis ka Euroopa diplomaatias? miks see peaks olema erand? kõnelejad katkestatakse. vabandan, härra Sarjus-Volski, ma ei saa teile rohkem kõneaega lubada ja nüüd jälle vastused viie minuti jooksul proua asepresidendilt. suur tänu. härra Janjes, vabandan, kui nime valesti hääldan, kardetavasti tegin seda. geograafilised küsimused, nagu ma juba olen korduvalt siin öelnud, on tõesti väga prioriteetsed minu jaoks, ma mõistan neid mureküsimusi, ma mõistan, kui tähtis see on, et näha ennast esindatuna. Te peate ootama ära ja et näha, kuidas see välja kukub, aga kinnitan teile, et mul on see asi täiesti selge ning kui te näiteks otsite konkreetset eksperti, siis loomulikult me ei hakka ju puhtjuhuslikult valima, suvaliselt kedagi valima. kui ma ütlen, et, et saatke oma parimad pead, siis ma pean muidugi silmas parimad pead ühe või teise ameti jaoks. Äh, Jeemeni es, Jeem, esindaja Jeemenis kindlasti on teistsuguste nõudmistega kui see, kes Hiinas peab töötama ja valdkonniti samuti on kõik erinev. mis ma tahan öelda, on see, et saatke tõesti parimad. kui me tahame, et see asi käima läheks, siis meil on tarvis tõeliselt loomingulisi inimesi, selliseid, kes on valmis tõesti tundmatu radu, tundmatuid radasid käima. mis puudutab seda kolme asetäitjat see on ettepanek, mis on tehtud ja seda me hakkasime arutama, on olemas teised institutsioonid, kellel on täiesti selged seisukohad selles küsimuses, mida ma tahan öelda, on see, et me peame mehhanismi paika panema. Äh, poliitilise esindatuse küsimus, ma sain sellest selgesti aru, ma mõistan seda, täielikult aktsepteerin ja peame hakkama läbi rääkima sellest, kuidas see välja näeb mis puudutab energiajulgeolekut, ma töötan vastava volinikuga koos selles küsimuses, arvestades tema rolli äh, ja välisteenistus muidugi peab seda ka väga oluliseks teemaks. härra Atkins, te ütlete, et Euroopa ei loe enam. loeb küll, aga küsimus on selles, et kas see sidusus, mida me soovime saavutada, kas sellel saab olema ka suurem mõju meie strateegilistele suhetele Hiina, Venemaa ja Ameerika Ühendriikidega ja ma ütleksin, et see saab nii olema ja kui ma võtan ühe väga väikese näite selle kohta, mida me oleme juba näinud juhtuvat, kakskümmend seit-, kahekümne seitsme äh, riigi järeldused Lähis-Ida kohta, äh, see oli kõik väga hästi selge, äh, kõikjal, kuhu ma, kus ma reisisin Lähis-Idas, Iisrael mõistis seda ja teised, nii et ma sain tegutseda just selle nõukogu perspektiivi val-, valguses koha peal meie teenistuste erinevad elemendid hakkavad tõepoolest suurt mõju avama, omama koha peal, näiteks kui me peame silmas siin Palestiina omavalitsust, et nad saaksid hakata mm, edasi liikuma riigi rolli üles, ülevõtmisele ja meie seda Euroopas mõistame väga hästi. ja siis näiteks, kui ma lähen kvarteti kohtumisele Moskvasse, siis ma esindan ju Euroopat Äh, ja väga oluline on anda meie selge panus sellesse ja seda mõistsid ka ülejäänud kvarteti osapooled. ja just see on see, mida ma püüan saavutada. mis puudutab nüüd valimisvaatlusi, nähtavuse suurendamine, ma olen täiesti teiega nõus, peame mõtlema välja, kuidas seda teha, aga teil on täiesti õigus. teeme hulga tööd, seda koha peal küll mõistetakse, aga me peame palju enamat tegema selles suhtes, kuidas ennast nähtavamaks muuta ja ma hindan väga kõiki neid, kes osalevad äh, valimisvaatluste missioonides, et oma ideid minuga jagaksid. Äh, parlamentide vahelised suhted, äh, need on väga olulised sellepärast, et need aitavad väga-väga kaasa meie kahepoolsete suhete arendamisele. nii et ma tahaksin vägagi teie kogemusi kasutada selles küsimuses ja teilt nõu küsida, kuidas seda asja edasi viia. ja härra Sarjusvolski, geograafiline tasakaal ja mokalaate selles osas ei tohi pidada, nõus. kui meil on kakskümmend seitse volinikku, jaa muidugi, see on lihtne, sellepärast meil on kakskümmend seitse liikmesriiki ja kakskümmend seitse volinikku aga meil teenistuses ma tahan hoolitseda selle eest, et aja jooksul kujuneks välja geograafiline tasakaal. ma tean, et meil on paljusid paljudel liikmesriikidel on probleeme sellega, et nemad leiavad, et nad ei ole õigesti tasakaalustatult esindatud. ma hakkan seda muutma, aga ma ei saa mingisuguseid konkreetseid ameteid lubada konkreetsetele riikidele ja mitte, et see, ja seda ka mitte, et see kõik ühe hoobiga valmis saab, aga luban teile seda, et see toimub aja jooksul ja et ma saavutan selle. suur tänu. ja nüüd viimase vaba mikrofoni vooru juurde, härra Severin, palun. Te esindate nüüd nii komisjoni kui ka nõukogu ja vastutate samas lausa kolme institutsiooni ehk siis komisjoni, nõukogu ja parlamendi ees. kas teie asendajatel peaks olema samasugune topeltlegitiimsus ja kolmekordne esindatus? ja kui keegi ütleb, et see ei ole lepingus kirjas, siis ma ütlen, et äh, ega see ei ole ka lepinguga keelatud, tänan. tänan härra Severin. proua Andrek Jeene, palun. minu küsimus puudutab Lissaboni lepingu rakendamist, eriti Euroopa Liidu roll mitmepoolsetes foorumites, näiteks ÜRO-s näiteks eelmisel nädalal toimus inimõiguste alakomisjoni kohtumine Genfis ja kaevati selle üle, et saadikud ei saanud juhtnööre ei oma pealinnadest ega Brüsselist. meil on vähe ressursse, me peame arvestama ka sellega, et olukord äh, ÜRO-s Genfis on tõesti keeruline. Euroopa Liit äh, on aga vaatleja ju seal mitte täisliige, nii et olukord on keeruline, soovin teie kommentaare. suur tänu, proua Andrik Jeene. härra Tauf, üks minut. tere pärastlõunat meie üritus leida asendusliikmeid. kas seda ei võiks lahendada artikli kolmkümmend kolm raames? ja mis puudutab äh, nõukogu lähenemist äh, välisteenistusele ja komisjoni lähenemist välisteenistusele. kumb nendest on teie jaoks raskem? suur tänu, härra Tahv. härra Van Orden, palun tere pärastlõunat, parunes Ashton. ja põhimõtteliselt olete viimase paari tunni jooksul öelnud, et kõik on väga oluline, aga Euroopa Liidu integratsiooni ambitsiooniks on siis äh, rahvusriikide saatkonnad. samas äh, Euroopa Liidu eelarve muudkui kasvab, ka Briti välisteenistus on surve all, nüüd teie nõuate endale helgeimaid päid. siin tekib äh, teatav äh, pädevuse konflikt ka komisjoni vastava peadirektoraadiga